okay,. daamid ja härrad, meil on kolm saadikut juba kohal. nii et, et me võime, oi, neli saadikut on juba kohal, nii et, et me jätkame oma istungit ja jätkame seda esimehe teadaannetega. ma tahaksin, et te ütle, et te paneksite tähele, et me alustasime kümme minutit pärast kolme ja nüüd kõigepealt mõned teadaanded koordinaatorite kohtumiselt. me arutasime transpordi prioriteete komisjoni õigusloomealaseks tegevuskavaks aastast kaks tuhat üksteist ning otsustasime järgmist. jätkame dialoogi koordinaatorite ja asepresidendi Kallase vahel, fraktsioonid tõid välja oma prioriteedid kahe tuhande üheteistkümnenda aasta õigusloome programmiks ning neid prioriteete on kuus, mida me esitame siis oma komisjoni nimelt. Need prioriteedid on TEN-T suuniste läbivaatamine, äh, äh, nende rahastamine sealhulgas, väliskulude sisestamine kõigi transpordiliikide osaks selleks, et vähendada CO2 heitmeid, sotsiaalse dialoogi tugevdamine Euroopa transpordiettevõtete ja töötajate vahel, see võib kaasa tuua sotsiaalvaldkonna õigusakte, äh, koostada kõigi transpordiliigide jaoks turvalisuse suunised, siseturu lõplik väljakujundamine kõigi transpordiliikide vahel ja erilist tähelepanu tuleb pöörata olemasolevate õigusaktide ellurakendamisele, sealhulgas ka erinevate transpordiliike kasutavate reisijate õigused ja eh, mitmekesisem Euroopa turismipoliitika. Need olid siis need kuus prioriteeti, mis me transpordivaldkonnas paika panime Äh, seda otsust toetasid koordinaatorid ühehäälselt. Need prioriteedid edastatakse nüüd kirja kujul äh, äh, komisjonide esimeeste konverentsi juhatajale ja esimeeste konverents kiidab siis selle heaks, enne kui see edastatakse Euroopa Komisjonile kui Euroopa Parlamendi poolne panus komisjoni kahe tuhande üheteistkümnenda aasta õigusloome programmi. kas see on kõigile vastuvõetav, vaatan paremale, vaatan vasakule, kõik on nõus. tore. nüüd muud küsimused. koordinaatorid leppisid kokku, et esimees saadab komisjonile kirja, kus palutada, palutakse vaadata, kuidas jõustada paremini olemasolevaid ohutusealaseid õigusakte põllumajandussõidukite vallas. pärast äh, õnnetust äh, Belgias, kus mitu inimest sai surma, kui traktor ja jalgrattur kokku põrkasid. ma äh, kirjutan selle kirja ja koordinaatoritega me leppisime juba teksti osas kokku, seda nõudis Roheliste fraktsioon ning koordinaatorid nõut-, nõu-, nõustusid sellist kirja saatma niisiis, eh, eesmärk on pöörata tähelepanu olemasolevate õigusaktide täitmisele. see oligi kõik ja sellega on nüüd esimehe teadaanded lõppenud. järgmine päevakorrapunkt on me raportööre ametisse ei määranud koordinaatorite kohtumisel ja nüüd järgmine päevakorrapunkt on siis komisjoni eelarveettepanekute tutvustamine raportööriks on härra Rikee. niisiis, Dominik, sul on sõna ja ma teen ettepaneku, et me vaatame siis kõik härra Rikee suunas. Bien, merci, monsieur le president. Pour dire d'abord qu'il faut euh, suur tänu, härra esimees. kõigepealt sooviksin tänada eelarvekomisjoni ja sooviksin ka Äh, turismi ja transpordi peadirektoraati. Su-, suur tänu kõikide nende dokumentide eest ja arutelude eest, mis äh, aset leidsid siis äh, kohe peale meie ettepaneku avaldamist. ma pean ütlema, et olukord on keeruline transpordi valdkonnas võib öelda, et äh, maksekohustuste äh, puhul on meil tegi, tegu üheteistprotsendilise kärpega. Äh, neliteist protsenti on meil kasv maksekohustuste puhul siia juurde käivad ka mm, halduskulud ja kahe tuhande üheteistkümnendal aastal me saame siis jääda samade arvude juurde. kui me vaatame kõige olulisemaid ülekandeid, siis me näeme, et saajateks on eelkõige mõningad agentuurid, eelkõige lennuohutusamet ja raudteeamet, merendusameti äh, finantsid jõuavad umbes samale tasemele, reisijate veoturvalisuse ähm, vahendeid on äh, suurendatud nüüd et e-programmi puhul on meil tegu vahendite suurendamisega ja tegu on väga olulise vahendite suurenemisega, et siin on meil mõningaid äh, probleeme tulevikus näha, Marco Pologa näiteks äh, programmide puhul on siis transpordivaldkonnas tegu vahendite suurenemisega. nii et võib öelda, et agentuuride puhul vahendid, äh, vahendeid äh, tuleb juurde, TNT puhul ja siis äh, programmide öö, öö, luba, autoriseerimise puhul on vahendeid juurde tulnud. kuid tegu on meil ikkagi eh, säästueelarvega, välja arvatud siis agentuurid ja DMT programmid. siin korrutatakse, et tegu on eh, ressursside eh, probleemidega ja me teame, et transpordi valdkonnas on aastani kaks tuhat kolmteist probleem ette näha ja on näha ette ka vahendite vähendamist kahe tuhande kaheteistkümnendaks ja kolmeteistkümnendaks aastaks on maksete puhul ette näha, ette näha probleeme. nimelt ähm, meie eelarveperspektiiv aastaks kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist annab meile ette väga kindlad ähm, piirangud ja see viib äh, vahetult äh, säästudeni. ja seetõttu meie perspektiivid ei ei ole järgnevateks aastateks nii head ja seetõttu me peame eelkõige just äh, meie kõige olulisemad, prioriteetsemad poliitikatele äh, keskenduma. me võime vaid äh, loota sellele, et vahendeid suurendatakse. siin on, see puudutab kolme meedet. mitmeaastase raamistiku ülevaatamine, aga me teame, et nõukogu nõukogus on siin vastuolud ja ma tean, et siin ka eelarvekomisjonil ja nõukogu vahel on teatav äh, köievedu käimas, et kui ülevaatamist ei tule, siis ka iga-aastaseid vahendeid äh, ei suurendata. see on üks olulisemaid arutelusid äh, sel aastal. peale me saame ähm, mobiliseerida olemasolevaid vahendeid näiteks Äh, regionaalarengu äh, äh, fondist me saame kasutada neid rahasid, mis on ette nähtud TNT programmide jaoks. see tähendab, et me ei luba läbi viia neid investeeringuid, millele, millega ei kaasne Euroopa tasandil lisandväärtust. ja kolmas vahend oleks see, et me leiame uusi vahendeid. kas me loome transpordi erifondi või siis me kasutame äh, teisi äh, finantsstruktuure, näiteks äh, EIP-d või siis ka teisi Euroopa fonde. aga kuna meil ei ole oma vahendeid, siis me ei saa neid ka kasutada, niisiis eelarve küsimus on praegu väga pingeline komisjoni poolt vaadatuna ja komisjon teeb äh, kõik, mis tema võimuses, kuid äh, olukord on siiski murettekitav. veel äh, transpordi valdkonnast ja eelarve küsimustest. ma tegelikult sellel arutelul osaleda ei saanud, kuid turismi osas, siin ei olegi eelarvet, me oleme siin sattunud järgmisse olukorda eelarve äh, turismi jaoks ähm, ei ole üldse komisjoni all. sellega tegeleb äh, tööstus, ähm, peadirektoraat ja, ja, ja vastavad alaprogrammid, seal on praegu seitse miljonit ähm, eurot meil on küll pädevus, aga meie komisjonil on küll pädevus, aga meil ei, meil ei ole juurdepääsu nendele vahenditele, mis on seal eelarves ette nähtud. Need kolm programmi, mis meil on, need lõpevad aastal kaks tuhat kaksteist. meil on vaid kaks äh, pilootprogrammi transpordi äh, valdkonnas ja turismi valdkonnas meil ei ole ühtegi uut pilootprogrammi. ja ma paluksin, et need vähesed parlamendiliikmed, kes siin praegu kohal on, et nad väga kiiresti hakkaksid tegutsema pilootprogrammidega. mis puudutab äh, turismi iseenesest, siis see on ainus valdkond, kus me saame ka poliitiliselt äh, tegutseda. niisiis lühidalt kokkuvõttena soovisin teile anda ülevaate meie töökavast, mis saab olema arvatavasti väga pingeline. eelarveprojekt äh, komisjoni poolt tuli väga hilja ja vastavalt Lissaboni lepingule on meil ette nähtud ainult üks lugemine. raportöör eelarvekomisjonis esitab viiendal mail äh, raporti projekti ja kümnendal mail seda esitletakse ja kaheteistkümnes mai on muudatusettepanekute äh, esitamise tähtaeg. ja see tähendab, et variraportorid peavad kümnenda ja kaheteistkümnenda mai vahel äh, lühidalt kokku tulema teisel juunil toimub eelarvekomisjonis hääletamine selle raporti osas ja viieteistkümnendal juunil toimub siis ähm, hääletus resolutsiooni osas, nii et ajakava on siin tõesti väga, väga-väga tihe. vabandust, viisteist juuli tuleb äh, nõukogu seisukoht, kaheksandal septembril kaheksateist kuni kakskümmend kaks september on siis parlamendis vastuvõtt. niisiis, seitsmendast kaheteistkümnenda maini on meil võimalus äh, sekkuda, meil on võimalus teha ettepanekuid pilootprojektide ja meetmete jaoks viisteist juuli on meil võimalus tegeleda komisjoni ettepanekuga ja muudatusettepanekud tuleb hiljemalt kaheksandaks septembriks esitada nii et me peame arvestama äh, nende tähtaegadega, suhteliselt äh, raske saab olema nendest tähtaegadest kinnipidamine. oluline on see, et me saame sekkuda ja me peame tõesti tänama siin eelarve äh, komisjoni nende tehtud töö eest sest äh, olukord on äh, tõesti väga pingeline eelarve seisukohast. variraportöörid äh, peavad mõtlema selle üle, kuidas hakkama saada küsimustega, mis tekivad eelarve osas aastateks kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kolmteist. suur tänu, härra esimees um,! The... suur tänu, komisjoni nimel tavaliselt kuulame ära härra Bonucci ja siis annan sõna järel meie komisjoni liikmetel. härra Bonucci, kas te soovite tutvustada Euroopa Komisjoni seisukohta nendes küsimustes um,? tänan, härra esimees. ja tänan ka aseesimeest, raportööri. ma jätkan prantsuse keeles, kui te lubate rapporteur a synthétisé la, la situation euh, ma arvan, et raportöör on andnud väga hea kokkuvõtte ja ülevaate olukorrast. peadirektoraat on üritanud tegutseda distsiplineeritult nende arvnäitajate kindlaksmääramisel ja üritame mitte ületada neid arvnäitajaid, mis on paika pandud pikaajalistes programmides, mis kestavad aastani kaks tuhat kolmteist. Te näete isegi, et Äh, põhiliselt suurenevad summa TNT programmide jaoks, neliteist protsenti on see kasv. Äh, teiste eelarveridade puhul on erinevused väga väikesed. Äh, peadirektoraat enam ei halda Galileo programmi, mis tähendab seda, et suur osa meie eelarvest on üle antud ettevõtluspeadirektoraadile Äh, mis puudutab väikeseid äh, lahknevusi äh, kulukohustuste ja maksukohustuste vahel, siis oleks vajalik juhtida tähelepanu sellele, et maksukohustused tegelikult näitavad nimetatud programmide elluviimise tempot, see tähendab, komisjon maksab siis, kui arveid esitatakse. aga kulukohustused kujutavad endast lubadust maksta mis tähendab seda, et komisjon on kehtestanud kõrgema künnise, kui ta sõlmib lepinguid kolmandate osapooltega. ma lühidalt mainiksin teisi programme, eh, eh, Marko Polo Caesar programmi, ITEM programmi ja kulutused on jäänud enam-vähem samale tasemele, Marko Polo eh, toimib väga hästi ja me jätkuvalt rahastame seda. me loodame, et finantskriis ei takista nende programmide elluviimist, mille üle otsustati aastatel kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat üheksa, näiteks Caesar programmi jaoks on säilitatud äh, rahastamise tase. kuid ma juhiksin tähelepanu ühele tegurile. Äh, nimelt peadirektoraadi raskustele äh, agentuuride vajaduste rahuldamisel ja seda on varemgi ette tulnud, alates aastast kaks tuhat seitse on agentuurid vastutanud programmide elluviimise eest. samal ajal äh, Nad peavad äh, reageerima ka peadirektoraadi äh, abipalvetele, ka see tekitab suuri kulusid, mis tähendab seda, et kõik need taotlused tuleks ühte koondada ja samal ajal põhjendatud kulutused, mis on vajalikud, sest parlament on ette nähtud õigusliku aluse selleks, tähendab, et me peame otsima eraldisi teistelt eelarveridadelt. mis tähendab, et me peame teistelt eelarveridadelt midagi ära võtma, et äh, osutada suuremat toetust transpordile ette nähtud eelarveridadele. me pidime seda meetodit kasutama äh, kahe tuhande üheteistkümnenda eelarves, kuigi me ei suutnud täita kõikide agentuuride soovisi. Äh, see puudutab konkreetselt Mereohutusametit, Raudteeametit. Äh, järgmiseks ajaperioodiks on oluline, et teie komisjon vaatab läbi need arvanäitajad äh, äh, ja mõtleb selle peale, kas on võimalik veel kuskilt midagi ümber tõsta või mitte, sest me oleme jõudnud kriitilise massini, võib-olla me peaksime otsima teisi alternatiivseid rahastamisallikaid. komisjoni talituste poolt koostatud näitajad viitavad selle, et meil on vaja umbes kakskümmend miljonit eurot täiendavalt, et ähm, täita Äh, käesoleva finantsperspektiiviga võetud kohustusi, jagatud kohustusi. ja seetõttu ma arvan, et me ei tohi kallale minna sellistele eelarveridadel, mis on mõeldud äh, liiklusohutusele seega me peame otsima mujalt. minu kolleeg minu kõrval, härra Katru Philipp, on teinud ettepaneku kasutada äh, kasumimarginaale või paindlikkuse instrumente. Äh, me peame sellele mõtlema. me loodame samuti äh, läbi viia aastatel kakskümmend kuus, kakskümmend see, kaks tuhat seitse läbi viidud kõige huvitavamate programmide hinnangu. osa programme on lõppenud ja võib-olla sealt on võimalik ka ähm, mõningaid väikeseid summasid üle tõmmata. on oluline juhtida tähelepanu nendele aspektidele, sest see on üks olulisi tegureid kahe tuhande üheteistkümnenda aasta programmis. täna ja nüüd ma annaksin sõna härra Liberatskile sotsiaaldemokraatide nimel aitäh, esimees, kõigepealt ma tahaksin rõhutada seda, et härra Riquet andis meile väga selge ülevaate sellest, milline olukord on ning äh, seda olukorda kinnitas ka härra Konucci. taust on tõesti selline, nagu ta on, ma arvan, et Eh, ma väljendan nii iseenda kui ka oma fraktsiooni seisukohta. Eh, eelarve tulevikus on üha vähem paindlik. meil on eh, väga ranged piirangud seatud kulutustele. küsimus on selles, milles on eelarve roll. kas eelarve on lihtsalt äh, igapäevaste toimingute rahastamine või, või äh, muudame eelarve uute algatuste ja uute programmide rahastamise vahetamiseks. see teine element täna ei ole väga selge eelarve puhul. tegemist on väga põhilise küsimusega. härra president, äh, mõnikord on võib-olla mõttekas lihtsalt maha istuda ja arutada, mida me tulevikult ootame mida me saame teha aastani kaks tuhat kolmteist. härra Rikee mainis siin valikuid. ma mäletan, et mõni aeg tagasi me rääkisime ühtekuuluvusfondist ja struktuurifondidest ja nende fondide transpordikomponendist. ühelt poolt me võime öelda, et TEN-T võrgustikud, et ne-, seal on vahendeid suurendatud, noh, hea küll aga ainult saja kaheksakümne miljoni võrra ja ma mäletan, et me ootasime palju suuremat tõusu. me saime kahekümne kolme miljardi euro asemel ainult kaheksa miljardit. niisiis äh, meil seisab ees struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi tegevuse vahearuande koostamine ja va-, kaheksateistkümnendast märtsist pärineva info kohaselt on kuskil kuusteist protsenti eh, Ühtekuuluvusfondi eh, rahadest juba välja makstud. Eh, seda, see ei tähenda, et seda raha oleks tingimata tõhusalt kasutatud, aga see on ligemale pool eelarve perspektiivis ettenähtust niisiis viiskümmend protsenti ajast on läbi ja kuusteist protsenti vahenditest on selle aja jooksul ära kasutatud. võib-olla me peaksime seda olukorda analüüsima, vaatama äh, vahendite kasutamise võimet, seda, kuidas, äh, kus on võimalused, kus on lahendused. samuti äh, toetan ma Äh, raportööri ettepanekut, et võiks pidada kõnelusi Euroopa Investeerimispangaga. ma arvan, et me peame leidma uusi võimalusi. me peame leidma oma muredele lahenduse. tulles nüüd tagasi nende summade juurde ja nende aastate juurde, siis härra Rikkeel on õigus, et siin ei olegi midagi väga palju kommenteerida. muudatuste suund on selge Äh, äh, agentuurid, mis puudutavad siis raudteed ja lennundust, äh, Caesari töös hoidmine, Marco Polo programmi toetamine. me peame leidma säästuvõimalusi, eriti just komisjoni tegevuskulude pealt. aga ma arvan, et me peaksime võib-olla keskenduma Äh, pilootprojektidele. võib-olla oleks mõistlik, kui pilootprojektides me seda asja kaaluksime. oluline on ju soodustada majanduse ja Euroopa transpordi äh, toibumist ja me peame kasutama selleks kõiki võimalusi ausalt öelda, ega mul ei olegi hetkel midagi muud lisada, sest äh, raportöör on oma tööd hästi teinud ja selliste arutelude jaoks äh, lähe-, läheks vaja palju rohkem aega, aga meil lihtsalt seda aega ei ole. suur aitäh, härra presi-, esimees! proua Jensen järgmisena. aitäh, esimees, ja suur aitäh, härra Rikeele selle eest, et ta on tõesti väga trööstitud tuleviku väljavaated siin meie, meie ette toonud ja seda on tõesti väga kurb kuulda. me näeme, et transpordikuludele on seatud väga ranged piirid ning näib, et juba kahe tuhande üheteistkümnendal aastal eh, need summad vähenevad veelgi, nii et, et ega meil ei olegi palju midagi teha ning eh, komisjon on meile juba öelnud, et tulevikus summad veelgi vähenevad, nii et, et me tõesti oleme väga keerulises olukorras. ma arvan, et väga kahetsusväärne on see, et agentuurid on just nende probleemidega silmitsi, millest komisjon meile rääkis. Need agentuurid on väga kesksel kohal transpordipoliitikas ja ohutuse tagamisel. ja on tõesti kahju, kui nende eelarvet äh, rangelt piiratakse. me oleme siin küsinud, et kust saaks raha võtta ma arvan, et meil on tõesti vaja seda vahearuannet, me peame tõesti vaatama neid asju, mida härra Liberatski mainis, ta rääkis siin struktuurifondidest, ma arvan, et Äh, poliitiliselt oleks väga raske raha võtta struktuurifondidest, aga me tõesti jõuame olukorrani, kus lõpuklausel ja, ja mõned teised reeglid võib-olla võimaldavad äh, meil neid äh, vahendeid ka mõneks muuks otstarbeks kasutada aga ma arvan, et me peaksime vaatama ringi ka selle, selles valdkonnas, mis meie pädevuses on. meil on näiteks olnud probleeme Marco Polo programmi jaoks eraldatud vahendite kasutamisega, määrused on muutunud, peab vaatama, kuidas olukord nüüd on, aga minu arvates on huvitav, et meil on äh, Äh, Marco Polo jaoks eraldatud rahade kulutamisega probleeme, samas me näeme iga aasta, et on üha rohkem äh, häid programme, mis on seotud TNT võrkudega äh, ja projekte on rohkem, kui meil on raha ja väga tihti need TNT projektid võib-olla oleksid kasulikud ja äh, tihtipeale need projektid puudutavad näiteks sadamate ja maismaatranspordi ühendamist, nii et, et see oleks tõesti üks asi, mida võiks kaaluda, et kas äkki oleks võimalik saada siiski nende TNT projektide jaoks rohkem vahendeid. mis puudutab pilootprojekte, siis äh, see valdkond on ka väga keeruline äh, ma olen nõus sellega, mida ütles härra Rikee turismi kohta. see oleks äh, üks viis, kuidas asjadega algust teha. mina äh, olen tegelenud äh, loomade transpordialase pilootprojektiga, see puudutab eelarve põllumajanduse osa, seal on varu olemas, aga väga raske on selle projektiga tõesti olnud töötada ning ma, mulle tundub, et me oleme olukorras, kus ähm, Samko peadirektoraat ei ole harjunud äh, selliste projektidega. Äh, transpordidirektora, peadirektoraat on palju paremini valmis selliste projektidega tegelema. ja üks põhjus, miks äh, need asjad on nii läinud, ongi see, aga võib-olla me võiks tõesti kaaluda, kas loomade transport on ka midagi sellist, millega meie võiksime teha, kella pilootprojektidega selles valdkonnas näiteks edendada häid kogemusi. loomulikult tegemist on põllumajandusküsimusega, aga samas on see ka transpordiküsimus äh, tegemist on äh, asjaga, mis äh, inimesi huvitab, inimesed tahaksid, et me edendaksime nii õigusaktidest kinnipidamist kui ka parimate kogemuste ellurakendamist ja levitamist. Äh, viimaseks on mul üks küsimus, mis puudutab menetlust. arvestades seda, et äh, ajakava on nii tihe, äh, Te ilmselt esitate lihtsalt muudatusettepanekud eelarvekomisjonile, te olete ka eelarvekomisjoni liige, ei ole või? Mhm. okei okay,, eks me tule selle teema juurde tagasi, aga eks me koostame siis arvamuse. ja niimoodi on meil võimalik äh, Äh, siis äh, arutada seda, mida me eelarvekomisjonile täpselt edastame, aitäh. härra Kantšian. suur tänu esimehele ja suur tänu ka raportöörile. ma arvan, et on hea, et meile seda selgitati sest meie ülesanne on äh, väheste summadega palju korda saata äh,. TNT on üks põhilisi probleeme sest me peame äh, tagama ka lahenduse leidmise agentuuri poolt, aga meie ülesanne täna on transpordipoliitika valdkonnas tegeleda põhiliste teemadega ja mõelda nendele. kuid probleem seisneb selles, et, et me ei saa eelarvepoliitikat muuta. ja seetõttu meie tulevik saab olema üsna trööstitu, kui me seda ei suuda muuta. ja me ei suuda reageerida Euroopa ja liikmesriikide vajadustele ähm, meil on juba Margarit instrument, aga seda ei mainitud. ja võib-olla arvestades seda, et, et meil on midagi sellist, mis praegu eksisteerib, kuigi see ei ole mõeldud TNT-le paljalt, vaid see hõlmab ka energeetika valdkonda. sellegipoolest ma arvan, on kaks võimalust, kas loome uusi rahastamisinstrumente või räägime nendest instrumentidest, millest me oleme viimasel päevadel rääkinud. Need on meie valikuvõimalused, me peame selle mõttetöö ära tegema. ja rahastamise teine pool seisneb selles, et me peaksime looma rohkem stiimuleid partnerlusprojektidele eh, era- ja avaliku partnerluse projektidele ja selles suunas me peaksime rohkem liikuma, sest ei saa riikidelt rohkem loota ja oodata. Äh, ei saa loota, et nad suurendavad oma panust ja et eraldavad rohkem rahalisi vahendeid Euroopale just praegusel ajahetkel. Äh, Lissaboni järgne turismi valdkond on saanud õigusliku aluse ja muuseas oma tähenduselt on Euroopas kolmandal kohal ja meie peame transpordi poole pealt seda toetama, kuid meil puudub selleks eelarve. me peaksime, me peame nüüd müts käes ringi käima ja kerjama seda raha. Äh, nii eetri komisjonis kui ka kuskil peadirektoraadis, kuid see on ikkagi herjamine, mõelgem sellele sest lõppkokkuvõttes me peame siiski välja mõtlema. tänan, härra Alkadrui. Äh, ehm, suur tänu, härra esimees. ma ei ole küll eelarveekspert ja ma ei ole ka vaadanud täpsemalt neid arve, aga ma tean, et meil on väga-väga vähe aega jäänud selleks, et siin oma arvamus koostada eelarvekomisjonile aga ma arvan, et transpordikomisjon, me peame üritama kahe tuhande üheteistkümnendaks aastaks välja mõelda ühine strateegia. me peame siin arvestama oma strateegiat, äh, strateegiatega ja üritama neid prioriteete ka eelarve raames äh, rakendada. see on oluline ka selle jaoks, et me oleme siin lähenemas arutelule, mis puudutab uut mitmeaastast finantsperspektiivi alates aastast kaks tuhat neliteist. ja seal tuleb väga palju uusi arutelusid valge raamatu kohta, transpordi tuleviku üle, aga me peame ka vastavad vahendid saama selleks, et kõik need ettepanekud ja ideed äh, rakendada, vastasel korral on see kõik tühi jutt me peame siin vaatama, milline on tõhus poliitika, kuidas me saame tõhusalt vahendeid rakendada ja kas sellel on ka mõju äh, transpordivõrgustike koostalitlusvõimele näiteks. kas sellel on mõju transpordikandjate ähm, koostalitlusvõimele? nii et sõltumatult aastast kaks tuhat, äh, sellest, mis saab aastal kaks tuhat üksteist, me peame ikkagi äh, oma seisukoha koostama selle kohta, et milliseid äh, vahendeid me vajame, et äh, mõistlik, äh, mõistlike tähtaegadega vajalikke muudatusi sisse viia transpordi valdkonnas. me peame koostööd tegema selleks eelarvekomisjoni kolleegidega, aga meil peab olema ka eesmärk silme ees. Teie juhtimisel, härra esimees, ma loodan, et see töö saab ka toimuma, sest on äärmiselt oluline tema. suur tänu selle eest. proua Maisner, palun. suur tänu, härra esimees. nagu härra Karadui ei ole minagi mingisugune eelarveekspert, aga olukord on selline, et eelarve küsimuste puhul on meil alati tegu justkui tõehetkega, me peame vaatama, mida me soovime saavutada täna hommikul me rääkisime oma prioriteetidest ja sellest, kuidas me soovime nendega edasi töötada ning me rääkisime ka pidevalt sellest, et meil on vaja piisavalt finantse selleks, et me kui me tahame saavutada oma eesmärke, siis meil on vaja ka piisavalt vahendeid, see viib nüüd järgmise küsimuseni, volinik juba rääkis äh, sellest, et ta soovib äh, eraldi äh, transpordifondi rajada. mul tekib küsimus, et äh, kas äh, läbirääkimistes äh, investeerimispangaga või ka kuidas iganes, kuidas me neid vahendeid kokku saame, sellepärast et mulle tundub, et tegu on praegu soovunelmaga, ma ei näe siin mitte mingisugust reaalset võimalust. ma küll muidugi kuulen, kuulan alati hea meelega neid ettepanekuid, mis puudutavad vahendite ähm, leidmist, aga just täna hommikul oli siin härra volinik Tajani, ta rääkis turismist, ta rääkis ka seal raha küsimustest ja ta rääkis ka sellest, et erinevad eelarveread tuleb kokku panna selleks, et äh, luua üks suurem, tugevam eelarverida, et poliitikaid äh, rahastada. minul jaoks tekitab küs-, tekib küsimus, et kui me praegu turismivaldkonnas pilootprojekti äh, koostame, siis palju meil selleks üldse raha oleks? ja kuida-, millistele tingimustele see projekt peab üldse vastama, et seda pilootprojektiks saab nimetada kas meil on ka raha selle äh, ettepaneku äh, äh, teostamiseks? nii et see on nüüd küsimus mitte eelarve eksperdilt. suur tänu! enne kui sõna saab turismi teemal härra Oltun komisjonilt, sooviksin ma ka paar sõna öelda ma arvan, et see on minu üheksateistkümnes äh, eelarve ähm, arutelu siin parlamendis. ja see juhtus eelmise kaheksateistkümne arutelu jooksul ja juhtub nüüd üheksateistkümnenda arutelu ajal ka. sest äh, komisjon üritab oma äh, rolli täita. nii et selleks, et jääda ellu, me peame üle pakkuma selle, mida me üldse soovime. see on läbirääkimiste saladus. ma saan aru, et finantsolukord on praegu suhteliselt keeruline ja karm, aga ma hoiataksin selle eest, et need, kes teevad eelarvetööd, need, kes loodavad, et eelarve komisjon saab teha Äh, tööd siit-sealt kärpeid tehes, et äh, see tegelikult ei aita meie tööd edasi. ma arvan, et eelarvekomisjoni kolleegid kindlasti võivad kinnitada minu sõnu. kärbete tegemine on see, milles nad on väga head. transpordiministrid, kui tulevad kokku, nad soovivad ehitada igasuguseid asju ja teha igasuguseid asju. ja kui tulevad kokku finantsministrid ja siis korraga neil ei ole absoluutselt mitte mingisuguseid vahendeid selleks, et äh, teostada kõiki neid ettepanekuid, mida transpordiministrid äh, soovisid äh, ehitada. nii et mina ütleksin, et meil ei ole mitte midagi kaotada, kui me oma pakkumised teeme. me peame vaatama kindlaid projekte ja vaatama, milline on see kulutulu suhe kindlate projektide puhul. ja me peame vaatama oma nii-öelda ohvrilambukesed üle ja vaatama, et kulutulu ole, vahekord oleks siin ähm, korras. Marco Polo äh, tuleb mul siin esimesena meelde. aga me peame vaatama, kuidas me saaksime edasi liikuda selle eesmärgi suunas. nii et me peame tõesti keskenduma äh, kulutulu suhtele mm, oma projektide osas. aga me peame olema natukene ka radikaalsemad oma öö, mm, vahendite taotlustes, eriti just turismi mm, valdkonnas. varem, kui me suunasime raha, kui me küsisime raha turismi jaoks, siis meie hea kolleeg Jaršenbovski kärpis kõik vahendid sellepärast, et turism talle ei meeldinud. kui me eelarve komisjoni tegime ettepanekud, siis ka nemad tegid kärped, öeldes, et õiguslikku alust turismivaldkonna vahendite määramise jaoks ei ole, see oli neil lihtne vabandus. aga mina leian, et me peaksime nüüd äh, ikkagi taotlema raha ka turismi jaoks, isegi kui nad selle maha tõmbavad. vähemalt meie oleme oma äh, seisukoha välja öelnud turismivaldkonna osas. et parimate kogemuste vahetamine turismivaldkonnas võib olla üheks selliseks eh, teemaks. ja näiteks et kas või transpordipärandi teema turismi raames, või teised sarnased projektid, pang-, et sada tuhat eurot, et pange see sinna eelarvesse ja vaadake, eh, mida see annab. näiteks parimate kogemuste vahetamine äh, transpordipärandi osas turismivaldkonnas. ja teeme sellest pilootprojekti. et vähemalt me oleme oma seisukoha teinud äh, turismi kohta, et vähemalt me oleme siis midagi küsinud. ja nad ei saa ka seekord öelda, et ei ole mingit õiguslikku alust, sellepärast et tänu Lissaboni lepingule ka turismivaldkonnas on nüüd õiguslik alus olemas, nii et proovige seda. aga ma ütleksin fraktsioonidele, olge julged, olge julged oma küsimistes, sellepärast et ta ei saa mitte kunagi kõike, mida te küsite sellepärast et niikuinii eelarvekomisjon teeb oma Äh, kärped ja komisjon omalt poolt teeb veelgi suuremad kärped. aga nõukogu soovib saada, saavutada palju asju, aga selle eest mitte maksta. näiteks ohutuse küsimused, kui küsida siin vahendeid, siis nõukogu ütleb, et ei, et see on liialdus nii et me peame nõukogule ütlema, et see on minu, et see on meie meelest parim lahendus Euroopa turismi- ja transpordipoliitika edendamiseks ja teie peate nüüd vahendid leidma. ja isegi, kui me ei saa vahendeid, siis vähemalt me oleme, kolleegid, proovinud. nii et see oleks minu nõuanne. see on siis nõu, minu nõuanne, mis tuleb küll mitte eelarveeksperdilt, aga see rajaneb üheksateist aastasele äh, kogemusele ja palun, härra Ootma. Äh, aitäh! ma tahaksin äh, selgitada mõningaid asju, mis puudutavad aastat kaks tuhat üksteist, seda eelarvet, mida me praegu siis arutame ma tahaksin äh, öelda, et äh, komisjoni eelarve eelnõust ei tule mõned asjad väga selgelt välja, aga kahe tuhande kümnendal aastal meil oli turismi jaoks kaks äh, erinevat meetme, erinevaid tegevusi, me rahastasime ühte osa nendest läbi innovatsiooni ja ettevõtlusprogrammide ning möödunud aastal ja sellel aastal me kavatseme kulutada umbes ühe miljoni sellisteks projektideks ning meil oli ka kolm ettevalmistavat tegevust Need puudutasid siis Euroopa väljapaistvaid sihtkohti ja sellel aastal siis jõuavad need programmid lõpule, siis samuti veel Kalipso ja jätkusuutlik turism, jalgrattateed turistide jaoks. Need projektid on jõus kuni aastani kaks tuhat üksteist tingimusel, kui teie siis eraldate ka vahendeid, nagu te teate Äh, komisjon ei eralda konkreetseid summasid nende tegevuste jaoks. niisiis järgmisel aastal lisaks äh, siis äh, nende summade taastamisele kahe tuhande üheteistkümnendal aastal sotsiaalse turismi jaoks, jätkusuutliku jalgrattasõidu jaoks, meie tahaksime oluliselt ühelt miljonilt kuuele miljonile suurendada ettevõtluse innovatsiooniprogrammi raames neid vahendeid, mis siis lähevad turismile. see puudutab siis nimelt neid Edeni programmi meetmeid ning kui komisjon avaldab oma teatise, siis see leiab ka seal käsitlust. siis see puudutas aastat kaks tuhat üksteist. loomulikult eks me näe, kuidas me neid täiendavaid meetmeid saame ellu rakendada, aga meie eesmärk, nagu härra Dajanigi täna hommikul ütles, on tugevdada neid eelarveridasid, mida me juba sel aastal siis rahastame ning pikemas perspektiivis me peame siis mõtlema, mida teha ja seda me teemegi me mõtleme sellele, kuidas neid eelarveridasid konsolideerida, aitäh. aitäh, härra Orton. Äh, volinik Tajani äh, rääkis ka täna siin tööstuspärandist ja ma loodan, et kui me selle sisse paneme, siis ta sellele vast vastu ei ole äh, keegi pead ei raputa, nii et, et näib, et kõik on minuga nõus niisiis on, on äärmiselt oluline, et meie raportöör teaks seda, siis niisiis mulle näib, et see ongi viis, kuidas me saame edasi minna. ja nüüd, Dominik, on sõna jällegi sul. ma arvan, et kõik on tähelepanu juhtinud samadele asjadele. mulle jäi kõrvu kaks asja. esiteks Äh, peaaegu kõik on asja analüüsinud ühtemoodi. kuigi nad tunnistavad, et ei tea eelarvest suurt midagi. Äh, teiseks, arvestades äh, praegust olukorda, on komisjon tõesti üritanud välja pigistada seda, mis võimalik ja aastani kaks tuhat üksteist on veel väga palju tööd teha just turismi vallas, nagu esimees ütles. ma olen pisut üllatunud, et äh, siin on väga vähe saadikuid kohal. Äh, ei ole mõtet äh, siin komisjonis mingit tööd teha, kui meie taga ei ole mingeid vahendeid. me peame leidma uusi tööviise, uusi poliitikaid kui me oleme silmitsi sellise eelarvekuristikuga, siis ei ole ju asjal mingit mõtet. ma ei räägi seda mitte sellepärast, et ma olen raportöör eelarve küsimuses. me peaksime teadma, et poliitiline tegevus ei oma mitte mingisugust sisu, kui meil ei ole vahendeid selle töö elluviimiseks. ja minu viimane märkus on see, et varud on äärmiselt napid kahe tuhande üheteistkümnendaks aastaks äh, on komisjon püüdnud asju tasakaalustada, on vaadanud teatud poliitikavaldkondi, nagu näiteks reisijate õigused, turvalisus ning äh, on püüdnud seda tasakaalustada ametite tehtavate kulutustega. on tehtud äh, pingutusi, nagu Antonio ütles, Äh, piisavalt ei ole tehtud TEN-T-de heaks. me teeme, mis võimalik selleks, et transpordisektorit kohandada, aga kuidas me saaksime sellel aastal ja järgnevatel aastatel veelgi kaugemale minna, arvestades seda äh, väikest varu, mis meil on kahe tuhande üheteistkümnendal aastal on äh, ainult viiskümmend miljonit, see ei olnud praktiliselt mitte midagi. nagu Brian ütles, eelarvekomisjon äh, kindlasti kärbib meie soove. aga see puudutab äh, kogu rubriiki kolm, meil ei ole tegelikult mingeid varusid, kui me vaatame paindlikkusinstrumente, siis ma arvan, et Äh, see oleks esimene poliitika, mida me kaitseme. Äh, tähendab siis see seda, et äh, me oleme välja pigistanud, mis võimalik ja me oleme nii-öelda nurka surutud. ja teiseks, ka tulevastes eelarvetes ei ole mingeid varusid. näiteks kui me Äh, töötame agentuurides välja poliitikaid ja nagu siin öeldi, komisjoni poolt äh, meil on miinus kakskümmend miljonit agentuuride jaoks aastal kaks tuhat kaksteist. nii et, et meil ei saa kindlasti olema tasakaalustatud eelarvet. kui siin räägitakse näiteks Maanteetranspordiametist, äh, vaadake, kui palju meil raha üldse on, meil ei ole sentigi. isegi vähem on meil veel seega ma olen nõus esimehega, et me peame seadma endale kõrged eesmärgid. aga kui ei ole viise, kuidas vahendeid leida, äh, siis kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal oleme me lõhkise küna ees ja rohkem arutatakse seda küll eelarvekomisjonis, aga me ikkagi peame sellest eh, mitmeaastase eelarvesperspektiivi mõtteviisist kuidagi välja pääsema. ma arvan, et eh, seda raamistikku lähiajal läbi ei vaadata, nii et, et meil on vaja uusi mehhanisme. Eh, Margareti fond äh, arvestades seda, et, et laenude võimalus on piiratud, kui meil ei ole transpordifondi, siis meil ei ole ka mingit võimalust, kuidas ellu rakendada neid meetmeid, mis me oleme heaks kiitnud, isegi mitte nii, võimalusi eelarve tasakaalustamiseks. olukord on tõsine, kui mitte öelda lootusetu. kõike seda arvestades Äh, kõik parlamendisaadikud, mitte ainult transpordikomisjoni liikmed, peavad äh, asju arutama nii-öelda viisakalt olemasolevas raamistikus, sest et muidu on tõesti väljavaated väga keerulised siin komisjonis me peame olema teadlikud sellest, et meie igapäevases töös on eelarvepiirangud, meil ei ole enam varusid, kui me ei leia lihtsalt täiendavaid rahastamisvahendeid. aitäh, Dominik, selle suurepärase ülevaate eest. mina ei ole küll üllatunud, et palju saadikuid ei ole siin, et eelarvet arutada. kogemuste põhjal võin jälle öelda, et, et ainult äh, tõesti äh, vähesed fanaatikud on huvitatud selle teemaga tegelemisest, aga igatahes äh, see arutelu on olnud väga kasulik ja väga huvitav ja ma arvan, et sa oled saanud mõningaid suuniseid siit, kuidas oma arvamust sõnastada. ning nagu sa ütlesid, sa prognoosid et juulis tuleb see arvamuse eelnõu esitada, hääletuskomisjonis on septembri alguses, teisel septembril tõenäoliselt ja täiskogul on siis asi oktoobris. mulle tundub, et see on see ajakava, mille raames me praegu töötame, aga loomulikult me ootame sinu äh, arvamuse eelnõu, äh, kus siis arvestatakse kõige sellega, mida täna siin öeldi, nii et suur aitäh sulle ja nüüd järgmine päevakorrapunkt on, kas komisjonil on midagi li lisada? härra Bonucci või härra Orton, kas te tahate midagi lisada? härra Bonucci, aitäh. mul on lihtsalt lühikene märkus vastuseks härra Liberatski sõnavõtule. komisjon äh, mõtleb äh, kuidas äh, luua parem koordineerimine nende peadirektoraatide vahel, kes haldavad struktuurifonde ja äh, samuti me peame dialoogi Euroopa Investeerimispangaga, äh, kasutades siis nende poolt pakutavat finantsvõimendust. miski ei ole veel küll lõpp, lõplikku staadiumisse jõudnud, aga selle kallal me siis teeme tööd. suur aitäh! niisiis, kolleegid nüüd siis äh, muud küsimused, kas keegi saadikutest soovib tõstatada mõnda muud küsimust? kui mitte, siis äh, ma kuulutan meie tänase istungi lõppenuks ja tuletan koordinaatoritele meelde või kahele koordinaatorile, kes siin on, et me kohtume pool viis, et arutada üle-euroopalisi võrgustikke, suur aitäh! istung on lõppenud.